Good afternoon. Good afternoon, I. tere pärastlõunat, ma taas alustan meie tööga, loodetavasti lõuna oli meeldiv. ja enne veel, kui me alustame, on mul üks spetsiifiline logistiline organisatsiooniline märkus. Teie programmides on kirjas, et me üritame täna pärastlõunal pisut eksperimenteerida et meil tekiks selline väga interaktiivne suhtlemine üksteisega siin parlamendisaadikute vahel, oleme me otsustanud, et e, peab olema võimalus ka omavahel rääkida ja sellepärast on tegemist eksperimendiga. ja võib-olla ka tulevikus hakkab nii olema. mida me üritame siis teha? et kui seal tagareas Äh, istute, siis palun võtke oma kraam kaasa ja nimesilt kaasa ja tulge ettepoole, et me kõik istuksime üksteisele oluliselt lähemal. tulge kõik siia ettepoole koos oma varandusega ja võtame siin niimoodi äh, kohad sisse ja siis saame omavahel paremini suhelda, kui meie sissejuhatavad sõnavõtjad on oma sõnavõtud ära pidanud. I see some movements, that's good. ma näen, et pisut siiski liigutatakse, see on väga hea. Soome teie seal taga äkki tulete ka ettepoole? ma nägin ju teid. If you could cooperate please then uh, because it's also important. jah, kui me tahame seda arutelu pidada, siis on tähtis, et me näeksime üksteist näost näkku ja et oleks silmside võimalik luua ka koosoleku juhatajaga, nii et sellepärast paluks nihkuda ettepoole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 you. Anyone in the, in the back, would you like to move? kas teie, kes seal taha olete veel jäänud, äkki tulete ka ettepoole? aga kui te tahate sõna, siis palun viibake käega ja hüpake. <laughs> I see the ladies uh, moving. Okay, thank you. Let's try it this way. Now I'm glad. niisiis. nüüd ma hea meelega annan sõnajärje üle härra Toomas Händelile. nii, äh, kallid kolleegid, ma tõesti südamest tervitan teid meie järgmisele paneeldiskussioonile, kus me räägime investeeringutest selleks, et Eh, tagada konkurentsivõimeline Euroopa Liit, räägime võimalustest ja väljakutsetest ja meie teine esimees siin pani teid praegu liikuma. tema on finantskomisjoni esimees Hollandi parlamendist. jah, ma ei tunne teda veel, aga juba rõõmustan ette koostööle. mina ise olen Toomas Hendel, kes on Euroopa Parlamendi tööhõive sotsiaalkomisjoni esimees ja eile mul oli ka juba võimalus juhatada siin eh, istungit. väike märkus eh, tehnilist laadi. Eh, teil ei tarvitse nüüd praegu enam mitte mingisuguseid vorme täita, meil on niinimetatud vaba mikrofon, mis tähendab seda, et te annate lihtsalt märku, et tahate sõna ja see peaks olema siis vahelduseks nii liikmesriikide parlamendi saadikutele kui ka Euroopa Parlamendi saadikutele rääkida, meil on ka tõlge kahtekümmend kahte keelde siin ja siis järgmisel poolteisel tunnil on meil vaba võimalus üksteisega mõtteid vahetada. nii palju siis tehnilisest poolest. tahan juhtida tähelepanu ka sellele, et selles paneeldiskussioonis me tegeleme investeeringute poliitikuga selleks, et luua töökohti juurde ja räägime ka, ka meie tulevaste töötajate kvalifikatsioonist ja sellest, kuidas investeerida e, teadmistesse, sest tegemist on ju inimestega, kes arendavad ja edendavad meie majandust ja meil on eh, siia kutsutud ka kaks referenti, nii et ma tervitan Laura van Geesti, kes on Hollandi eh, eh, majanduspoliitika analüüsi büroo direktor ja tema saab sõna nüüd viieteistkümneks minutiks. jah, ma olen teil nüüd piirid pannud ajaga, alati on sellega keeruline ja, ja järgmisena saab sõna siis Mari Kiviniemi, kes on majanduskoostöö ja arengu organisatsiooni OECD pea, asepeasekretär ja tema saab sõna kümneks minutiks. aga jah, ma luban, et ma väga dogmaatiline aja kinnipidamisega ei ole. niisiis, me oleme juba öelnud, et meil on pärast kavandatud arutelu ja siis seda hakkab juhtima juba minu kolleeg. The... jah, kõigepealt on meil kaks ettekannet ja pärast seda on arutelu, nii et esimene ettekanne proua Van Geest, palun. suur tänu. jah, mul on suur au olla siin selle suure publiku ees, see on vist kõige suurem saal, kus ma olen olnud ja mina olen Laura Van Heest ja meie Hollandi majanduspoliitika analüüsibüroo direktor. me üritame edendada eh, tõenditele tuginevaid tegevuspoliitikaid eh, Hollandis ja me oleme nagu Google Translate eh, mehhanism majanduse uurijad ja poliitikakujundajad, me oleme sõltumatud, üritame olla erapooletud oma uurimistegevuses ja äh, üritame poliitiliselt asjakohast ja akadeemilist uurimistegevust arendada. ja me töötame mitmesuguste äh, rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide jaoks ja konkurentsinõukogu tellimusel ja me hindame kas valitsused on e, normidest, eeskirjadest kinni pidanud, sellega me ei tegele, seda teevad teised. ja nüüd ma tulen tänase teema juurde, nimelt investeeringute roll ja eriti avalike investeeringute roll, e, arvestades, et e, me oleme kriisijärgses perioodis. nii, milleks siis kõik see? jah, majanduskasv on olnud väga loid viimased prognoosid Euroopa Liidu jaoks on tõesti teotempos, tehniline termin, prognoosid on kaks protsenti kasvu Euroopa Liidule ja üks koma seitse kuni üheksa protsenti euroalale ja tööpuudus on endiselt väga kõrge. see suur retsessioon, finantskriis ja eurokriis tõesti heidavad praegugi varju. jah, väga suur on võlakoorem erasektoris leibkonnad endiselt eh, üritavad toime tulla elamukriisi, eluasemekriisi tagajärgedele, panganduskriis on krediididele oma mõju avaldanud ja ebakindlus on selles suhtes, et kuhu me siis nüüd suundume. kas see on siis nüüd see uus maailm, millega me peame hakkama harjuma või tõesti kõik läheb tagasi jälle varsti vanadesse radadesse ja kuidas aidata selles kaasa poliitika kaudu. poliitikud ei ole üldse vagus istunud, vaid olnud väga aktiivsed, rahanduspoliitika on etendanud väga tähtsat rolli. Äh, ehkki arutatakse seda, kuivõrd tõhus ta on olnud, see on teine asi, ja on arutelu selle üle, kas fiskaalpoliitika peaks rohkem ära tegema ja kas rohkem tuleks teha avalikke investeeringuid, intressimäärad samas on niivõrd madalad ja e, mõju lühiajaline kaugemas perspektiivis, kõike seda arutatakse, räägi nüüd mõjudest. ja kuidas on investeeringutega, siit te näete, e, kuidas on investeeringud arenenud pärast aastat üheksakümmend viis ja me näeme, et SKP-st moodustavad investeeringud ka kakskümmend kaks koma neli protsenti, see on märkimisväärne osa, seda enne kriisi. ja mida te näete, et pärast aastat kaks tuhat kaheksa investeeringud on oluliselt kukkunud. siin sellel graafikul viieteistkümne eh, riigi kohta on see kollane, eh, USA on roosa, OECD on roheline. kõikides riikides toimus pärast retsessiooni Äh, investeeringute langus, aga mõnedes riikides on juba asi hakanud paranema, eriti USA-s ja Jaapanis. aga vaatame nüüd erinevat liiki investeeringuid. jah, äh, investeeringud äh, on äriühingus, kollased, siis ähm, eluasemesse roheline ja avalikud investeeringud on roosad. kui te siit vaatate, siis te näete, et suurem osa investeeringud on äriinvesteeringud ettevõtlusesse, siis tulevad eh, eluaseme ja siis avalikud investeeringud, mis on roosad. ja te näete, et dünaamika on olnud erinev. eluaseme eh, investeeringud hakkasid juba langema aastal kaks tuhat kuus, enne retsessiooni, eh, jah, pärast retsessiooni kiiresti reageeris, saadi, paranesid äritegevusse investeeringud, aeglasemalt taastus olukord avalike investeeringute puhul siin te näete, kuidas ajapikku on investeeringud muutunud, roheline on äritegevus, roheline on eluase ja roosa on avalikud. kaks protsenti SKP-d. Te näete, eh, kuidas on vahekord muutunud äritegevuse ja elamu ja avalike investeeringute vahel. avalikud investeeringud valikud hakkasid ka langema, aga langus toimus hiljem kui teistes valdkondades. jah, need olid need vana tüüpi investeeringud, millest ma rääkisin, aga siin on uus eh, nähtus, nimelt uurimis- ja arendustegevus ja kuidas eh, investeeringud on selles valdkonnas ajapikku arenenud. siin te näete, et oranž aasta kaks tuhat seitse, roheline, eh, see kivikene seal on aasta kaks tuhat kaksteist ja mida me siin näeme et investeeringud teadus- ja uurimistegevusse ei ole nii palju kannatanud, sest äh, roheline äh, tulp on suurem kui oranž ja see puudutab ka Euroopa Liidu viiteist liikmesriiki, kui te vaatate kaks tuhat seitse, siin on viisteist liikmesriiki ära toodud. aga küsimus on loomulikult, et kuhu, kuidas arenevad erainvesteeringud, jah, investeeringud on eh, kukkunud, aga natuke on ka toibutud, et kuhu me välja jõuame. kas kõikjal toibuvad investeeringud või mõnel pool vähem, me täpselt ei tea, aga mõned kaalutlused, mõtted on tekkinud, me arvame, et investeeringute tase võib optimaalsele taastuda, ei ole mingit põhjust, miks seda ei võiks toimuda, aga see optimaalne tase võib olla eh, madalam kui kriisieelsel perioodil. mõned investeeringud toimusid ju eluasemesse ja kui meil oli tegemist eluaseme mulliga, siis jah, nüüd ei tarvitse enam eh, vana tase taastuda investeeringutel. Eh, teiseks, eh, kapitali intensiivsus meie majanduses. kui tööstuselt lülitatakse teenuste pakkumisele rohkem, siis on vähem vaja põhikapitali investeeringuid ja hinnad on ka vähenenud, IKT-gi on odavam kui varasemal ajal, nii et Äh, tõesti, ettevõtlusesse tehakse vähem investeeringuid kui varasemal ajal sel perioodil ja ka skp vähenemine, kõik see äh, toob kaasa ka madalamad investeeringud ettevõtlusesse. jah, kui erainvesteeringud ei ole varasemat taset äh, saavutanud, siis miks on mm, nii väik-, kuidas on lood avalike investeeringutega, praegu on mm, jah, intressimäärad ju nii madalad, miks siis mitte investeerida aga eh, ei pea vaatama eh, neid eh, intressimäärasid, mis on null, mis tulevad EKP-lt, need on riskivabad määrad. jah, tuleb ikkagi arvestada seda, et isegi avalikud investeeringud on seotud riskidega, nii et riskipreemia peab ka arvesse minema, aga hea uudis on see, et kui me vaatame kulude-tulude analüüsi, investeeringute projekte, siis meie diskontomäär on alanenud, aga ei ole veel nullile langenud, nagu mõned arvavad aga see on ikkagi parem intressimäär, kui meil varasemal ajal on olnud. ja miks veel tuleks teha avalikke investeeringuid, nimelt raha kulutatakse ära ja ei ole seda ohtu. ja sellega on see raha nagu tõesti turvalistes kätes ja kui nüüd üheskoos seda teha, siis kõik need investeeringud tugevdavad üksteist vastastikku ja loomulikult äh, lühiajaliselt mõjutab see äh, kulutusi, aga ka pikaajaliselt äh, mõjutab SKP-d potentsiaalselt see tegevus, aga mina olen ökonomist ja ökonomistid ühelt poolt jah, kaaluvad alati plusse, aga teiselt poolt kaaluvad miinuseid. alati peab kaks poolt ära tooma. ja esimene on järgmine investeeringud üldjoontes on investeeringud teedesse, raudteedesse, sildadesse, aga kas investeeringud haridusse ka ei ole eh, kasulikud asjad? ka sinna tasub ju raha suunata, see ei ole tehniliselt plaanis investeeringud eh, ja statistikud eh, on nii asjale lähenenud ja see on minu arust vale, aga kui me investeerime haridusse, siis on see tasuv asi ja sellel on pikaajaline tasuvus ja heatasuvus. üks aasta juurdeharidus tähendab et, et kaheksa kuni kümme protsenti saadakse kõrgemat palka tulevikus ja seda ei saaks kuidagi ignoreerida. nüüd veel üks argument. jah, ühe mõõduga kõiki mõõta, kas on tõesti nii, et kõik riigid peaksid rohkem äh, tegema avalikke investeeringuid ja kas kõik riigid suudavadki seda? jah on ju finantsvõimalusedki riigiti erinevad, mõnedes riikides on vähem manööverdamisruumi fiskaalplaanis kui teistes ja mitte kõikjal ei taha finantsturud aidata finantseerida avalikke investeeringuid. ja stabiilsuse ja kasvupakti nõuded tuleb ju ka täita. aga on veel üks asi, kuidas võiks läheneda ühe mõõduga võtmisele. siin on üks pilt Hollandi kohta, ma loodan, te vabandate, need on transpordi infrastruktuuri investeeringud eh, SKP-sse Hollandis. jah, kui te vaatate, siis ega nad üle ei pinguta seal investeeringutega võrreldes teiste riikidega, et siin nagu on rohkem ruumi investeeringuteks Hollandis, aga kui ma teile seda pilti näitan, kas te ütlete endiselt nii, vasakul pool on eh, teede tihedus Äh, ja näete, mida tumedam, seda rohkem teid. ei ole ju vaja siis nii palju investeerida infrastruktuuridesse, mis on juba olemas, teed on kõik juba välja ehitatud. ja äh, inimesed hindavad seda. Äh, kui me vaatame paremal seda indeksit, siis te näete, et Hollandis on kõige paremini suhtutakse või kõige paremat tulemust selles vallas. jah, kui me vaatame lihtsalt investeeringuid, siis jah, võib-olla tuleks rohkem investeerida infrastruktuuridesse Hollandis, aga kui te seda kaarti vaatate, siis hoopis teistsugune järeldus. ja sama on, kui kulutusi vaadata. Hollandis jah, kõik äh, ju äh, investeerivad avalikku ja eraharidusse, siin te näete ühe õpilase kohta, te näete, et Holland ei investeeri siin palju, nemad on see äh, helesinine tulp aga tulemused ei ole sugugi halvad neil, sest kui te vaatate PISA tulemusi, siis Holland on seal paremal. nii et isegi, kui te ütlete nüüd, et äh, kui raha on vähe ja siis ei saada ka eriti palju kulutada, aga et kuidas siis ikkagi otsustada, kuhu investeerida, te kõik ju teate et avalikel investeeringutel on väga pikk tasuvuse aeg. Hollandis seitse aastat, võib-olla see on väga-väga palju, aga ei ole ju nii, et täna planeerite ja homme on teil tee olemas. jah, jah, ühelt poolt tuleb investeerida avalikku sektoril, aga on ka tõkkeid Euroopa Liidu tasandil on meil plaan, Junckeri plaan, mis üritab kõikidest probleemidest kuidagi mööda hiilida, mõnedel on rohkem fiskaalruumi, teistel vähem, aga riikidel on kõikidel avalike investeeringute vajadused olemas ja Junckeri plaan on meil nüüd olemas Euroopa Liidu tasandil, mis arvestab ka loomulikult välismõjudega, aga seda ei ole eh, lihtne hõlbus hallata, seda Junckeri plaani, sugugi jah, see, et raha jõuaks koha peale ja hakkaks toimima, see vajab tugevat tahtmist. jah, ma olen juba üle minemas. minu lõppslaid, ma arvan, et investeeringud on üks asi, need on tähtis asi ja avalikku investeeringud võivad väga tähtsat rolli etendada, aga on teisedki asjad majanduse kasvu eh, ergutamiseks. innovatsioon näiteks, haridus, millest ma rääkisin, struktuurireformid ja eh, on võimalik väga palju saavutada. Eh, rahvusvaheline valuutafond on arvutanud, et kuidas parandada eh, oma SKP-d, kui teha seda regulatiivse koormuse nihutamise kaudu esiliini meetmetele ja kui ka reformida rohkem seda esiliini. kui regulatiivset raamistikku parandada, siis suureneb Äh, potentsiaalset skp pea viis-kuus protsenti ja tööturureform äh, suurendab seda kolm protsenti, nii et jällegi mitte vähetähtsad arvud. jah, majanduskasv on olnud aeglane, tööpuudus on endiselt kõrge äh, ja vähendus on väga, vähenemine on väga aeglane olnud. avalikud investeeringud võivad tähtsat rolli etendada, aga mõelge ka hariduse peale ja ärge kindlasti ignoreerige struktuurilisi reforme, punkt nii, suur tänu, suur tänu, proua Van Geest ja järgmine on proua Kiviniemi. For... ma tänan, mul on hea meel siin olla ja aitäh Hollandile ja Euroopa Parlamendile selle eest, et korraldate selle ürituse, ma arvan, et teemagi on väga hästi valitud ja Holland on teinud väga palju selle teemaga juba ära. ja OSCD-s MCM-ide juhatasite ja teie peaminister oli külas meie OECD peasekretäril ja tollal Mark ütles meile, et tal on viis prioriteeti MCM-i ju tööd juhtides. investeeringud, investeeringud, investeeringud, ütles ta ja võtke siis, mis järjekorras tahate seda nii et eh, see on nagu jätkuks sellele tööle, mis juba te olete meie juures OECD-s teinud. jah, alustuseks ma näitan teile seda esimest slaidi, see ei ole teile üldse uus informatsioon, mis siin on. Te näete, et kuidas eh, proua Kangest juba andis teile väga hea ülevaate sellest, et kuhu me oleme välja jõudnud praegu. ega siin palju lisada sellele ei olegi nüüd, mis puudutab kasvuarvusid, siis me käivitame oma järgmise vahe eh, majandusprognoosi homme ja ma ei saa neid arvusid teine veel tuua, aga mingeid suuri üllatusi sealt ei tule, majanduskasv ei ole veel eh, saavutanud seda taset, mis maailmale vaja oleks. möödunud aasta oli pettumust valmistav ja käesolev aasta ei ole ka palju parem võib-olla ainult natukene on olukord parem. aga eriti, kui vaadata investeeringute arvusid ja äh, seda vasakpoolset graafikut siin, siis OECD-s tervikuna investeeringud on ainult äh, tasapisi naasnud naasnud kriisi alguse aegadesse, kui me vaatame euroala, siis investeeringud on kümme protsenti äh, vähem kui aastal kaks tuhat kaheksa, kui oli tipp ja isegi suurem on kahanemine olnud paljudes liikmesriikides kui kümme protsenti. nii et siin on vaja palju ära teha, et majanduskasvu parandada, sest see parandab siis omakorda ka tööhõivet. nüüd järgmisel pildil te näete seda, mida ettevõtjad arvavad ettevõtlus jääb eh, väga investeeringute tõrksaks praegu eh, ja tihtipeale nad ei suudagi investeeringuid teha. ja see slaid tugineb tõenditele, mis meil on kahe tuhande viieteistkümnendast aastast meie eh, ärikliima ülevaatest ja kui me vaatame, miks siis kulutusi on nii vaoshoitult tehtud, siis Eh, see kõigepealt on nõudlus siseriiklik ja globaalne on väiksem, teiseks poliitiline ebakindlus on suur ja kolmandaks regulatiivsed tõkked eh, ka eh, piiravad kasumlikke investeerimisvõimalusi ja mõnel pool on ka finantstõkked väga suured veel, kitsendused suured. mitmetes euroala liikmesriikides, eriti nendes, keda tabas kriis kõige tugevamini, jah, Äh, paraku pangad ei ole uusi laenusid andnud, sest halbasid laenusid on niivõrd palju. ja kui me vaatame avalikku sektorit ja investeeringuid infrastruktuuridesse, siis ka siin on suured kitsendused, sest oli vaja hoopis täita lühiajalisi eelarvelisi eesmärke riigieelarvest. mida me siis soovitame meie OECD poole pealt kõigepealt? ja te näete seda siit järgmiselt pildilt Eh, eriti kui me mõtleme lühiajalise majanduskasvu väljavaate peale, siis rohkem annaks ära teha fiskaalpoolel, selleks et tugevdada ja eh, koondada nõudlust. ja siit te näete, millised on meie hinnangud. kui kõik OECD riigid võtaksid meetmeid selleks, et suurendada investeeringuid eh, poole protsendi võrra SKP-st et milline mõju siis sellel oleks skp kasvule ja milline mõju sellel oleks avalikule võlakoormale. Te näete, et selliselt ühiste tegevustega on võimalik suurendada skp-d ja samas vähendada ka võlga. nii et mõju võlakoormale oleks positiivne. ja kui euroala tõesti astuks selliseid samme eraldi ilma teiste OECD riikideta, siis ka sellisel juhul mõju oleks positiivne, mille, mitte küll nii positiivne, kui kõik OECD riigid koos tegutsesid, aga sellele vaatamata positiivne, kui euroala üksi tegutseks. aga nagu öeldud, kvaliteetsed peavad olema projektid ja struktuurilised poliitilised meetmed on vajalikud, need tuleb samal ajal ellu viia. üks meie peamisi soovitusi on see, et struktuurilised reformid on vajalikud ja te näete siit sellelt slaidilt, et selliste reformide tempo euroalal on aeglustunud. ja mida on siis vaja on vaja hästi sihipäraseid reforme, mis aitavad tootlikkust suurendada, tööhõivet suurendada ja pikaajalisi majanduskasvu väljavaateid parandada. ja peamine väljakutse on eh, võimendav, võimaldav keskkond luua ja peab saama sisenda uutele turgudele paremini eh, piiriüleselt ja ka nõudlus peab suurenema riigisiseselt. jah, nüüd meetmed, mis on suunatud tööturule ja toodet, tooteturgudele peavad olema tõhusamad ja kindlasti eh, tuleb ka läbi mõelda innovatsioonistrateegiad, haridus- ja koolitusvõimalused. jah, kui me räägime sellest võimaldavast keskkonnast, investeeringutest, mis sellesse teha, siis OECD on ajakohastanud oma poliitilist raamistikku eh, investeeringutele, mis eh, tagavad Eh, ulatusliku ja süstemaatilise teekaardi. ja see instrument võimaldab eh, osalisriikidel oma süsteemid arendada õiglasemaks, läbipaistvamaks, selgemaks ja prognoositavamaks eh, regulatiivses plaanis, mis soodustab investeeringuid. ja selle instrumendi kaudu on võimalik ka riikidel tõhusalt Eh, tegeleda investeeringute edendamisega ja ka rohelisi investeeringuid eh, soodustada, ma tõesti julgustaksin teid seda instrumenti kasutama. nüüd, mis puudutab reguleerimist, siis te näete siit slaidilt, et siin on suured erinevused eh, riigiti. jah, et kus on see regulatsioon piiravam ja kus vähem piirav. me teame, et mõnedes sektorites äh, äh, eriti võrgusektorites nagu energia, transport ja telekom on äh, väga keeruline regulatsioon ja nendel keerukatel ähm, regulatiivsetel menetlustel on ka piiriülene mõju ja kammitseb Eh, selline regulatsioon investeeringuid. aga mitte ainult ei kammitse regulatsioon ja see üksainuüksi ei pärsi investeeringuid, vaid tähtis on ka, eh, mil määral erineb regulatsioon riigiti. OECD töö näitab meile selgelt, et regulatiivne heterogeensus vähendab piiriüleseid otseinvesteeringuid ja kaubavahetust ja see peaks olema ähm, tähtis sõnum Euroopa Liidule. jah, regulatiivne ühtlustamine ja sellega edasiliikumine peab olema tähtis prioriteet Euroopale. ja me oleme mõõtnud ka seda, et näiteks kakskümmend protsenti äh, regulatiivse heterogeensuse vähendamine Euroopa Liidu liikmesriikides võib suurendada piiriüles Eh, välis otseinvesteeringuid Euroopa Liidus kolmteist kuni kakskümmend kolm protsenti. ja jällegi kollektiivsed jõupingutused struktuuriliste reformide vallas Euroopa Liidus võiksid tõesti aidata mõju mitmekordistada ja siin järgmisel slaidil te näete kokkuvõtet meie OECD soovitustest Euroopa Liidule. Need on võetud kolmest ülevaatest EDRC majanduslik ülevaade iga liikmesriigi kohta ja Euroopa Liidu kohta iga kahe aasta tagant, maikuus või juunikuus tuleb välja. ja sealt te näete meie kõige viimaseid soovitusi. aga nüüd Euroopa jaoks investeeringute kava, meie oleme seda toetanud, jah tehke ära ja EFSI, eh, kui sellel hakkab edu olema, on ka väga tulus eh, kogu euroala jaoks, eh, kui investeeringud hakkavad selle toel suurenema. aga mis on vajalik, vajalik on, et rohkem riske võetaks, see on tähtis eeltingimus, kui tahetakse äh, jah, järgmisel kolmel aastal kolmesaja viieteistkümne miljardi eest teha uusi investeeringuid, nii et kõrgem risk, kui Euroopa Investeeringute Pank toetab investeeringuid, on vajalik. aga mitte ainult regulatsioon Euroopa Liidu sees ei ole äh, vaja läbi analüüsida, vaid on vaja mõelda ka, mis toimub väljaspool Euroopa Liitu, seegi on ülioluline ja OECD etendab aktiivset osa ka investeeringute agendas G kahekümne jaoks ja ähm, äh, siis äh, riigispetsiifilised investeeringute strateegiaid analüüsime G kahekümne puhul ja tähtis on pikaajaline Eh, finantseerimine institutsionaalsete investorite poolt tagada selleks, et eh, tulla toime kliimamuutustega ja infrastruktuuri vajakajäämistega. ja see on praegu OECD pikaajaliste investeeringute projektide tuumaks. Eh, see on projekt, millega me saame tõesti liikmesriikidele, oma osalisriikidele pakkuda nõu, et kuidas investeeringuid suurendada Äh, just institutsionaalsete investeerijate poolt infrastruktuuridesse. ja siin kokkuvõte minu sõnumitest, mida siis tõesti vaja on, fiskaalseid instrumente selleks, et toetada lühiajalisi koondnõudlust äh, ja on vaja reforme selleks, et kõrvaldada regulatiivsed tõkked ja soodustada pikaajalist finantseerimist, finantseerimine on üks peatähtsaid sõnu eriti mis puudutab Euroopa Liidu liikmesriike ja VKE-sid siin Euroopa Liit on veel mahajääja USA-ga võrreldes. ja veel üks väljakutse, mis Euroopa Liidu ees on, on poliitiline ebakindlus ja seegi on midagi, millega Euroopa Liidu tasandil tuleb tegeleda. aga sellega tuleb tegeleda ka rahvusvahelisel areenil, nii et mu daamid ja härrad, siin on OECD seisukoha, seisukohad mida tuleks ära teha ja olen valmis seda teemat teiega meeleldi arutama. suur tänu teile nende ettekannete eest. oleme nüüd kuulnud kahte seisukohta, kahte esitlust. nüüd äh, annan sõna delegaatidele. mõlemas ettekandes oli nii probleemi analüüs kui hetkeolukord kokkuvõtteks võiks öelda, et majanduskasv on äh, aeglane, edeneb teosammul, kui laenata slaidi ühest esitlusest. Äh, räägiti avaliku sektori investeeringutest, invest-, Euroopa investeerimiskavadest, teiseks äh, struktuursetest reformidest ja selleks kutsus OECD esindajaga üles kiirendama reforme, samuti räägiti regulatiivsest ühtsusest ja ühisturu tugevdamisest ma ei loetle nüüd äh, siin teile kõiki soovitusi uuesti ette, aga andsin lihtsalt kerge ülevaate. nüüd äh, annan sõna kõigile teile ja võiksite ka vastata üksteisele, kas keegi soovib esimesena sõna? jah, ma ütlen teie numbri, number kuuskümmend kuus, see on teil seal äh, laua peal kirjas ja lülitage palun mikrofon ka sisse suur tänu teile nende imeliste esitluste eest, mõlemad olid äh, väga hästi koostatud esitlused. sooviksin siia lisada veel ühe elemendi ja see puudutab äh, investeeringuid, just erainvesteeringuid. kui otsustatakse investeerida, siis põhielement on rahastamise kulukus ja kui me vaatame Euroopa Euroopas äh, rahastamise kulutu-, kulutusi, siis see on äh, tasuvusest suurem. niisiis, kui eraettevõte otsustab investeerida ja, ja selline suhe on äh, vastupidine, negatiivne, siis sellist otsust ei tehta. muidugi on ka võimalus, et investeerimise kulud on tasu, investeeringu tasuvusest madalamad ja siis on investeeringud tõenäolisemad. see, seda tuleb kaaluda kui me vaatame investeering, investeerimist. me näeme ka seda, et äh, investeerimise kulud ei ole ühtsed kogu Euroopa Liidus seega me näeme, et ühisturul ei funktsioneeri krediidiriskide tasakaalustamine hästi. miks? sest see on äh, Euroopas äh, riikide otsustada ja see kõik mõjutab äh, näiteks Lõuna-Euroopas investeeringute kulude kasvamist. Äh, kuidas me saame äh, tasakaalustada seda praegust olukorda, et soodustada investeeringuid? see on minu küsimus. kas keegi soovib otse sellele küsimusele reageerida, number kuuskümmend üks, number kuuskümmend kaks, kas te soovite vastata ei? teil on teine kommentaar, kas keegi soovib otseselt äh, investeerimiskuludele ja äh, riigivõla äh, ri-, riskiteemadele vastata? nii et panelist, otherwise then we go to the next point, number six. sel juhul, kui keegi sõna ei soovi, no number kuuskümmend kaks, härrasmees teie selja taga saab sõna. suur tänu härra juhataja, kallid kolleegid. soovin tänada äh, kahte esinejat, keda me juba kuulnud, keda me kuulsime, sest äh, esile toodi tähtsad elemendid, mida saaksime ära kasutada. Äh, ülemaailmne finantskriis tähendas seda, et Euroopa Liit ja tema liikmesriigid olid silmitsi väga madala investeeringutaseme probleemiga rekord tehti aastal kaks tuhat seitse, kuid võrreldes sellega on meil viieteist koma kuue protsendine langus olnud pärast seda just kriisi tõttu. mõne Lõuna-Euroopa kriisi jaoks oli see langus lausa nelikümmend kuni viiskümmend protsenti. seega on majanduskasv aeglustunud, see omakorda mõjutab ähm, majanduse arengut ja konkurentsivõimet, kapitali on puudu, Euroopal ei olegi võimalust luua uusi töökohti ja, ja kasvatada oma majandust. eilses ettekandes äh, härra Juncker rääkis äh, nendest alussammastest, millele, mis toetavad äh, lahenduse leidmist Kreeka probleemile, nimelt investeeringud ja reformid Euroopa Parlamendi president härra Schulz rääkis äh, dramaatilisest äh, kriisist Kreekas seoses pagulaskriisiga. me teame, et komisjon on võtnud mitmeid meetmeid äh, investeeringute toetamiseks Euroopa Liidu eelarvest. seega tuleks arvesse võtta kõiki neid mainitud elemente et panustada erinevatesse algatustesse, mis aitavad lahendada probleeme. Euroopa investeerimiskava on suunatud äh, investeerimistakistuste eemaldamisele. EFSI ehk Junckeri plaan on selle plaani nurgakivi. Äh, selle abil püütakse investeerida haridusse, uurimistegevusse, innovatsiooni, taastuvenergiasse, taristutesse ja nii edasi seega on meil vaja mitmekülgset lähenemist probleemile, mis puudutab Euroopa investeeringute vähesust. eriti tuleb arvesse võtta seda, et äh, investeeringud Kreekasse on pea olematud. me peaksime kasutama ära kõiki eeliseid, mida ühtne turg meile pakub. peaksime vähendama bürokraatiat ja peaksime jääma oma otsustes resoluutseks, otsustavaks aga samas ka läbipaistvaks, kui me püüame lahendada, kui me püüame eemaldada investeeringute takistusi, samuti tuleks kaasata rohkem erainvesteeringuid, et Euroopa rahvas saaks taas õitseda, seda kõike tänu investeeringutele. ainult nii on võimalik saavutada edu rahvusvahelises sfääris nii saame panustada ka ise investeeringute abil kaubandusse, kui me saame eh, madalate tootmiskuludega riikidega konkureerida, siis me peame võtma konkreetseid meetmeid. ja see on ainus võimalus, kuidas luua stabiilsus ja edu kõigile Euroopa kodanikele, eriti nendes riikides, näiteks nagu Kreeka, mis kannatasid majanduskriisis enim, aitäh! suur tänu teile! ütlesite selgelt, et EFSI investeerimiskava on äh, Junkeri plaani nurgakiviks, kas keegi soovib äh, teile vastata, reageerida, ilmselgelt suhtusite teiegi sellesse küsimusse väga positiivsest, kas keegi soovib veel EFSI kavast rääkida? sada viiskümmend neli, teie seal, kas äh, te ütleksite oma nime ja kust riigist mina olen Saksa Bundestagist, ma olen nõus Kreeka kolleegiga sajaprotsendilisest ühes asjas, meil on vaja rohkem erainvesteeringuid. Junckeri plaan ja kõik Euroopa Liidu meetmed on olulised, aga need ei asenda erainvesteeringuid ja erainvesteeringud saavad toimuda ainult siis, kui usaldus taastub ja usaldus ja stabiilsus jah, kui meil on tõesti pukis valitsus, kes on usaldusväärne ja tegutseb usaldusväärselt, kui ma tean, et mul on töövõtjad, kes ei lähe iga kolme nädala tagant jälle streigile. jah, nii et minu arvates on see kõige tähtsam, et meil usaldus naaseks Euroopa Liidus, aga see toimub ainult sellisel juhul, kui me üheskoos kriisid ära lahendame jah, ja Kreeka kolleeg juba rääkis sellest, üks kriis, mis meil on, on rändekriis ja see puudutab Kreekat samamoodi nagu Rootsit või Saksamaad või teisi riike ja kui me tõesti tahame investeeringuid, erainvesteeringuid, kui me tahame usaldust äh, luua ja sellega siis kaasata, tekitada erainvesteeringud, siis on tähtis, et me üheskoos kõigepealt kriisid ära lahendaksime. Äh, Kreeka, Balkani riigid ei hakka investeerima, kui rändekriis ei ole lõppenud äh, jah, sest me oleme hõivatud sellega, et selle probleemiga tegeleda ja samuti samuti see reformikurss, milles me oleme siin kokku leppinud Brüsselis, eh, peab jätkuma, me peame olema usaldusväärsed ja tippkohtumisel ülemkogul homme on, tõesti tuleb probleemid üheskoos ära lahendada. okei okay,, thank you, so your reaction is? suur tänu teile, seega te ei öelnud eh, mitte ainult, et EFSI asendaks investeeringuid vaid äh, tekitaks ka kindlustunnet, et suudame äh, probleemid koos lahendada. kas keegi teine soovib sellele midagi lisada või vastata, mis puudutab investeerimiskava? jah, teie number üheksa, palun öelge, kes te olete ja millisest parlamendist? Äh, mina olen Hollandi senatist Äh, siin räägitakse erainvesteeringute vajadusest ja vastan otse, otse oma Saksa kolleegile ja selleks on, selleks on vaja usaldust, ütles Saksa kolleeg. ennekõike arvan mina, on vaja seda, et suurettevõtted, kellel on piisavalt raha, mida investeerida, üldiselt see ju nii on, nemad peaksid äh, usaldus, usaldama seda, et nende toodete järele on nõudlus ja nõudlus jääb püsima. küsimus on selles, kuidas äh, saab investeerida ja milliseid investeeringuid meil vaja on, et meie majanduskasv oleks kaasav, mis aitaks tagada samas ka tulevase nõudluse ja millele saaksid investorid saaksid tagada, et nende toodetele on tulevikus ka tarbijad. number kolmkümmend üks soovis samuti sõna, kas ütleksite oma nime ja parlamendi? Maris Lauri Eesti Riigikogust, olen oma kolleegidega. Which are creating growth actually and if you are talking with äh, kui me räägime majanduskasvust, siis äh, kui me räägime ärimeestega investeeringutest, siis nendel on just vaja ka kindlustundest äh, selles osas, mis edaspidi juhtuma hakkab. see on seotud ärikeskkonnaga ja majanduskeskkonnaga nii kohalikult kui globaalselt, kuid viimase aasta jooksul oleme me näinud seda, et ärimehed tunnevad muret ka poliitilise olukorra üle ma ei räägi ainult äh, rändekriisist, vaid ka sellest, mida Venemaa teeb. Äh, ja, ja kõik, mis selle tagajärjel toimub. seega esiteks peame me lahendama kõik need probleemid, me peame need riskid maandama. teine probleem, mida me oleme näinud, äh, seisneb selles, et palju lihtsam on saada laene või erasektori raha suurematel ettevõtetel, probleem on just väikeettevõtetel saada raha. Eestis Äh, on väikeettevõtted, väikeettevõtted Euroopa mõttes väga äh, väikesed. keskmisel ettevõttel on keskmisel umbes kakskümmend inimest, äh, kakskümmend töötajat. sellistel ettevõtetel on väga keeruline rahastust leida, isegi siis, kui intressimäärad on madalad. rahvusvahelised pangad nimelt tunnevad jätkuvalt muret väga paljude erinevate faktorite üle, faktori tõttu, mis siis, mis ei sõltu otseselt Eesti majanduskeskkonnast, vaid kogu Euroopa keskkonnast seega tuleb maandada ka Euroopa tasandil ja maailma tasandil riskid. Need esitlused, mida me nägime, need on väga head, ökonomistina arutaksin ma, arutleksin ma igal teemal, mille te tõ-, tõstatasite, aga kahjuks meil selleks täna aega ei ole. kuid ma arvan siiski, et me peame vaatama kõiki faktoreid, kuidas maandada riske, mis praegu eksisteerivad, aitäh! Thank you, so um suur tänu. Ähm, nii geopoliitilisi kui ka majandusi, majanduslikke riske tuleb koos maandada ja kindlustunne selleks peab olema. Te tõstatasite ka rahastamise küsimuse, ka proua Van Gees tõstis, tõstatas selle teema ja eriti just, mis puudutab VKE-de rahastamist. kas keegi saalis soovib äh, seoses selle teemaga sõna võtta? Äh, teha mõne soovituse, jah, teie seal, härra. suur tänu, härra eesistuja, mina olen Bulgaaria äh, parlamendi esindaja. Äh, kaks märkust, esiteks, mis puudutab erainvesteeringuid ja avaliku sektori investeeringuid, siis need on kaks eri asja. kui me vaatame seda kui võimalust äh, avaliku ja erasektori, võimalust avaliku ja erasektori vahel teha koostööd, siis on pilt hoopis teine avaliku investeeringute puhul tuleb investeeringud ümber arvutada kaks või kolm korda see on hoopis teine olukord, kui me räägime erainvesteeringutest, seega suured investeeri-, investeerimisprojektid tööstusse, mida stimuleerivad eelarvekavad, nagu näiteks äh, Junckeri kava, need on täiesti positiivselt seotud Euroopa majanduskasvuga. teiseks, äh, erilist tähelepanu tuleb pöörata era- e-, erainvesteeringutele. VKE-d äh, räägivad, et neil on äh, väga keeruline äh, väga kee-, väga, väga, neil on väga suur maksukoorem, seega tuleb aidata pankadel stimuleerida investeeringuid VKE-desse, aitäh. So special attention for these mis tüüpi pankadest te rääkisite, ma ei, ma ei saanud aru Need on pangad, riigipangad, mis, mida rahastatakse eraturu kaudu, kuid need annavad äh, krediiti väga konkreetsetel tingimustel just VKE-dele. suur tänu, see oli hea ettepanek ja ma nägin ka siin eespool kätt tõusmas number kolmkümmend kuus, palun nimi ja kust parlamendist te pärit olete? tänan, härra juhataja, mina olen Francesco Carriello Itaalia parlamendist. Äh, ma räägin edasi itaalia keeles. ma arvan, et Itaalia äh, ettevõtetel on investeerimiseks tarvis äh, madalamat bürokraatlikud koormat. on vaja intressitaset, mis oleks vastavuses keskkonnaga, kus nad tegutsevad. just seda soovivad näha erainvestorid meie leiame, et Junckeri kava, Euroopa Liidu kõige suurem investeerimiskava, ei võimalda neid tingimusi täita. Junckeri kava peaks äh, stimuleerima erainvesteeringuid, kuid ometi meie leiame, et äh, see peaks äh, hoiduma turul dominantse positsiooni loomisest, sest see õõnestaks vabaturumajandust. kui me hõlbustame teatud osadel ettevõtetel investeerivad, investeerida erastruktuuridesse, siis seda võiks pidada riigiabiks mõnel juhul. see ei hõlbustaks kuidagi, see ei soodustaks kuidagi konk-, vaba konkurentsi. samas eh, mõned muud ettevõtted võivad leida, et äh, nemad äh, ei pääse samale investeerimisinstrumendile sama kergelt ligi. seega peaks Junckeri kava keskenduma just äh, avaliku halduskoorma vähendamisele, bürokraatia vähendamisele, selleks et VKE-del ja teistel ettevõtetel oleks hõlpsam investeeringutele juurde pääseda. seda on maininud ka teised kõnelejad, number kolm kaheksa kolm seal tagapool palun, sõna on teil. jah, tundub, et see olen tõepoolest mina. mina olen Uroš Prikl, Sloveenia parlamendi saadik. mul on väga hea meel, sest me ei küsi endalt, kas investeerida või mitte investeerida, sest vastus on ilmne, jah, muidugi on vaja investeerida muidugi tervitame kõiki investeeringuid äh, taristutesse, me peame investeerima teedeehituste, tee-ehitusse, raudteetaristusse, elamuehitusse, sest see kõik hõlbustab mobiilsust, äh, mis puudutab näiteks ka tööjõu liikuvust. kuid mulle meeldib ka idee investeerimisest haridusse, sest just selliseid investeeringuid, äh, sellised investeeringud toovad palju lisaväärtust, eriti just tööturu kontekstis kuid me peame endale esitama ka küsimusi ja me peame leidma nendele küsimustele ise vastused. näiteks, miks meil investeeringuid vaja on? investeeringuid on meil vaja selleks, sest me räägime väga palju võlakoormast ja me peame võla, võlgasid, võlgu vähendama, see soodustab majanduskasvu lisaks sellele mina tegutsen sotsiaalpoliitika ja tööhõive vallas ja leian, et väga tähtis on tagada see, et tööhõive määr tõuseks ja töötuse määr lang-, langeks. seega tekib küsimus, kes peaks investeerima. leian, et investeerima peaks nii avalik kui erasektor. muidugi seda tuleb teha õiges, õiges vahemikus Äh, arvan, et vaja on ka avaliku sektori ja erasektori koostööd investeeringutes, investeeringuid on muidugi vaja alati ja kõigesse ning lõpetan selle küsimusega, kuidas investeerida. mina arvan, et me peame siinkohal vastama kahele küsimusele. esiteks, me peame jääma realistlikuks seoses sellega, mida me investeeringutelt ootame, me ei saa investe-, me ei saa oodata, et investeering tasuks ennast juba homme ära, mõni investeering võtab aega kauem. ning teiseks, ja see on nüüd väga tähtis, riigi ja panga, avalik sektor ja pangasektor peaks hõlbustama investeeringuid ja soodustama investeerimist, just pangandussektor vastutab kahekümne tuhande kaheksanda aasta finantskriisi eest, nii, niisiis nemad peaksid siin olema eriti aktiivsed. Nad peavad äh, invest-, investeerid, investeeringuid hõlbustama, kuidas muidugi madala intressimäära abil ning mis puudutab riiki, siis peaks riik tagama, et tasud ja maksud, mis investeeringuid puudutavad, et neid vähendataks. muidugi tuleb vähendada ka bürokraatiat nii palju, kui see on võimalik, suur tänu teile! tänan ja härrasmees siin ees. Teie saate selles voorus viimasena sõna. kui vajutaksite ka mikrofoni sisse, siis saate kõneleda. ja siis anname sõna paneelile. mina olen Igor Pevenov, olen Läti äh, Seimi esindaja. nagu ma aru saan, siis me räägime pankadest, mille taga võiks olla riik, miks me ei räägi näiteks riigi omandis olevast äh, arengupangast, praegu Euroopa Liidu seadused seda ju ei keela. sel juhul saaks äh, avalikku raha investeerida panga varadesse, pangad saaksid äh, soodustada investeeringuid ja nad saaksid laenata majandusse kümme korda suuremaid summasid kui äh, eraomandis olevad pangad. niisiis, kui me soovime luua uut äh, väärtust, äh, siis sellised pangad ei, ei tekitaks, ei suurendaks inflatsiooni. Nad ole, need laenud oleksid suunatud pigem arendustegevusse kui kulu, kui tarbimisse ja see oleks väga oluline aspekt näiteks minu riigi Läti, Läti vaatepunktist samuti tuleb äh, suurendada konkurentsivõimet investeeringute aspektist ja minu riik Läti pilt on äh, sarnane meie riigis sellega, nagu oli Saksamaal pärast teist maailmasõda, seda ettevõtlejad, ettevõtjatel ei olnud vara, ei olnud võimalust tegutseda äh, ja majandus oli kõigest kolmandik kolmekümne üheksanda aasta eelsest. tänu kohalikule, tänu valitsuse poolsele abile õnnestus äh, kriisist välja tulla seega oleks riigi omandis olev arengu, arenguinvesteeringutesse, arenguinvesteeringutele suunatud pank kõige parem lahendus, tänan. Spoken, uh, of... ja nüüd meie paneelkõnelejad, oleme, me räägime, oleme kuulnud palju sõnavõtte investeeringute kohta, usalduse kohta, EFSI kohta, investeerimispankade kohta, väikeste keskmise suurusega ettevõtete rahastamise kohta. palun, proua Kivinjami. suur tänu härra juhataja, suur tänu teile heade tähelepanekute ja elava arutelu eest, vägagi asjakohased märkused. kommenteeriksin seda usalduse teemat. tõesti, investeeringute puuduse üheks suureks põhjuseks ongi usalduse puudumine. ja ka peabki, uurimus näitas seda ettevõtete jaoks olid investeeringud rasked just nimelt seetõttu, et valitses regulatiivne ja poliitiline ebakindlus, nii et Euroopa Liit peab siis keskenduma nendele väljakutsetele, millega praegu silmitsi seistakse. rändekriis, palun ärge laske Schengeni alal kokku variseda, see teil nüüd küll hea ei oleks. ja kui me vaatame nüüd viimaste aastate statistikat, siis äh, statistikat vaadates võib öelda, et väga raske on selgitada nende arvude, miks need arvud sellised on, nagu nad on. kui intressimäärad on nii madalad, nagu nad on ja sellepärast, et äh, euro öö, äh, kurss on äh, langenud ja nafta hind on madalam seetõttu eelmise aasta majanduskasv euroalal oleks pidanud olema äh, üks äh, protsent suurem, kui oli. ja kui me nüüd vaatame viiekümne aasta tagusesse aega, siis ainult viis aastat maailma majanduses äh, oli majanduskasv sama võrdne või madalam kui skp kasv, alati see on olnud suurem, aga pärast kriisi on see olnud poole madalam kui skp kasv eelmine aasta, kui ei olnud enam majanduslangus, äh, oli äh, majanduskasv võrdne SKP kasvuga. olen nõus paljud teiega selles osas, et erainvestorite, erainvesteeringuid tuleb edendada ning äh, selle ebakindluse kõrvaldamine on väga tähtis samm sellel teel eelmisel aastal äh, isegi Ameerika Ühendriikides äh, oli, oleksid Ameerika ettevõtted võinud investeerida kaks korda sama palju, kui nad oleksid teinud, kui vaadata, millised äh, summad ettevõtetes olemas olid ilma laenudeta. nii et nende kogemused on üsna sarnased. usalduse puudumine on kõige juur. aga nüüd siis, mida euroalas ette võtta ühtse turu tugevdamine, ühtse turu toimimise parandamine on üks samm, vaatasime ühte valdkonda ühtsest turust teenuste sektorit. ambitsioonik on teenuste direktiivi rakendamine ise juba tooks äh, kolm koma äh, kuuskümmend kaks äh, protsenti SKP-st Äh, niisiis äh, ühtse turu äh, parem toimimine, ühtse turu süvendamine on hädavajalik. energialiit, kapitaliliit, samuti digitaalne ühtne turg, millest siin on räägitud. suur tänu. Läheme tagasi selle ühtse turu süvendamise teema juurde, siis kui on ka proua von Haest saanud sõna. suur tänu, juhataja, olin mulle väga meeldisid teie kommentaarid, olen nõus OECD-ga, et usaldus on väga oluline, seda ütlesid ka suurem osa sõnavõtjatest, kuid ähm, Euroopa Liidus on olnud äh, erinevusi, äh, mõningatel liikmesriikidel on paremini õnnestunud rahva usaldust taastada kui teistel liikidel, nii et pilt ei ole ühtviisi sünge igal pool. nii et äh, kui õigeid samme astuda, siis järgneb sellele ka tasu. aga mingisugust imerohtu ei ole tuleb teha palju ja korraga ja küll siis tulemused ka tulevad ja äh, erainvesteeringud, äh, loomulikult eraettevõtjad peaksid nägema võimalusi oma pakutavat müüa, kas äh, siseriiklikult või välismaal ning see eeldab selleks ja siis tulevad investeeringud ja bürokraatia vähendamine iseenesest ei aita, aga, aga see võiks olla üks tee selle soodustamiseks äh, krediite. maailma tasandil, äh, maailmaturul on krediiti raske saada ja kui me vaatame, kuid mida ameeriklased on teinud selleks, et panganduskriisi äh, lahendanud, siis meie lähenemine on olnud palju erinev, sellepärast et Ameerika Ühendriikides põhimõtteliselt nad üsna kiiresti puhastasid pildi äh, euroala ja on võtnud kauem aega see puhastusprotsess ja mõningaid pankasid tuleb endiselt veel püha, puhastada nii-öelda. Äh, ärge siis kõhelge, vaid äh, tegutsege kiiresti, mida kiiresti need, kiiremini need pangad on tugevatel alustel, seda kiiremini saavad need pangad jällegi hakata krediidivõimalusi pakkuda ning seda me kõik ju soovime mis puudutab äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele krediidi pakkumise võimalusi, äh, need on puudulikud isegi Hollandis ja seda probleemi ei ole kerge lahendada. väikeste ja keskmise suurusega ettevõtted äh, on riskantsemad, seetõttu on krediidivõimaluste pakkumine neile keerulisem ja krediitgi on väiksem ulatuselt, nii et see protsess on kallim iseenesest. aga see ei tähenda seda, et tuleks hakata riigi asutuste kaudu krediiti pakkuma. see peab siiski olema ju nii või teisiti tõhus, riskil peab olema oma hind ja kapitali tuleb investeerida sinna, kus kasum on suurem ning riigiettevõtteid võib korraldada loomulikult erineval moel, aga me loomulikult tahetakse vältida seda, et kriit läheb et kõik läheb ainult sinna, mis meeldib nendele asjadele, mis poliitikutele meeldivad, vaid ikkagi nendele asjadele, mis tõesti ka kasumit teenivad ja mida vaja on. aga see on raske teema ja keegi ei, paistab, ei ole veel sellele päris õiget lahendust leidnud, aitäh. suur tänu ja teie lõppkommentaar riigiettevõtete kohta on samuti väga asjakohane eh, siin eh, esiridades tehtud kommentaaride kontekstis eh, pankade olukord Äh, riiklik kapital, avalik kapital, äh, mis õõnestab erakapitali. siin eessoojal keegi sõna, palun, teie nimi, Jürs Bachen, äh, olen Hollandi senatist mida rohkem ma kuulen OECD sõnavõtja ning teisi sõnavõtte, siis mind rabab see, et üht see turu algus ning Euroopa integratsiooni algus oli ka Euroopa Liidu äh, kõige tähtsam teema alguses. ja äh, ettevõtted tahavad mastaabiturgu. Euroopa Liidus on piirkondi, kes iial ei meelitaks ise omaette äh, selliseid investeeringuid ligu, nad ligi, nad suudavad meelitada ligi investeeringuid ainult Euroopa Liidu suuremates piirkondades, ainult juhul, kui turg on ühtlustatud rohkem sellest saavad kasu kõik, äh, sellisel juhul ka, ka õigesti ja, ja põhjalikumalt. ühtlustamine on äh, meie ülesannete hulgas üks tähtsamaid ning Junckeri plaanis peaks olema selline Junckeri plaan pluss meil nii-öelda, et äh, pöörduda selle juurde, mida me tegelikult tahtsime, ehk siis siseturg. pärast kahe tuhande viiendat aastast on aga see protsess kuidagi aeglustunud ja sellest räägitakse väga vähe mul on hea meel, et see teema siin täna tõstatati, sest just seda meil ongi vaja. nii et mida me siis ette võtta saame? proua Kiviniemi samuti ütles väga selgelt meile kõigile parlamendiliikmetele, nii Euroopa kui liikmesriikide parlamendiliikmetele, et reformide ja ühtlustamise tempo aeglustub, nii et äh, tegudele äh, meid kutsutakse üles tegudele ja kiirusele, nagu öeldi. ma lisaksin veel ühe asjaolu, minu meelest Euroopa Komisjoni ja Euroopa bürokraatiamasina infrastruktuur äh, on äh, siiski näidanud, et ühtlustamine on võimalik, ehkki äh, Euroopat kritiseeritakse, teenuste direktiiv ja nii edasi, aga praegu seda ühtlustamist ei tehta, paistab, et puudu jääb poliitilisest tahtest, nii et seda poliitilist tahtust, tahet tulekski julgustada. ja ühtlustamise kiirendamine, ühtse turu süvendamine, kas keegi saab veel selle kohta sõna? veel ettepanekuid? number sada nelikümmend üheksa, härra. suur äh, tänu. Äh, mina olen Tšehhi Vabariigi senatist pärit ning äh, pöörduksin tagasi EFSI teema juurde ning selliste investeerimisstrateegiate juurde meie senatis leitakse, et tegemist on positiivse tööriistaga, mis aitab ka erainvesteeringuid ähm, suurendada. meie, meil on oma tööstuspiirkonnad ähm, ning see meelitab ligi välisinvesteeringuid. aga sellest üksi muidugi ei piisa Euroopa Liidus, kus kakskümmend kaheksa liikmesriiki, me ei saa üksteise tööstuspiirkondi ära kasutada. võtame siin näiteks äh, Korea, meil on nüüd ka Hiina investorid. me äh, toodame Toyotasid, Peugeotsid, Citroen äh, autosid ja nii edasi ja nii edasi. mis puudutab EFSit, siis kui rääkida siin oma soovidest, siis meile meeldiks, kui äh, kehtestataks ka läbipaistvuse äh, kriteerium vastuvõetavate projektide kohta, nende projektide kohta, mis saaksid äh, EFSI rahastuse liikmesriigi tasandil ja Euroopa Liidu tasandil. läbipaistvuse kriteerium peaks olema üks kriteerium ka projektide valiku protsessis. arvesse tuleb võtta ka seda, kas see sobib kokku teiste temaatiliste Euroopa Liidu programmidega, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend ja teised. meie riik on väike riik. aga meie jaoks tundub selline lähenemine mõistlik. oleme kirjutanud ka kirja, mis Euroopa Komisjonile üle antakse, kus kirjeldame, et toetame EFSi raamistiku kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks, loodame, et see mõjutab majanduskasvu ja töökohtade loomist ning Euroopa majandust positiivses suunas. aitäh! nii et te siis toetate Eestit. kas teil on teisi mõtteid või te soovite ka Eesti kohta sõna öelda või, või mingil muul teemal, palun? austatud härra juhataja, olen Soome parlamendist, aitäh selle suur, nende suurepäraste sõnavõttude eest, äh, meil, millega meie ees alguses e-, esineti. investeeringud on muidugi otsustava tähtsusega, selles pole vähimatki kas-, kahtlust. investeeringud aitavad meie majandust taaselustada ja usaldus on siin samuti oluline, meie majanduspoliitikas peavad olema äh, sellised äh, nii palju poolt usaldust, et investeeringuid mobiliseeritakse ma räägiksin siin keskkonnamajandusest, see investeeringud sellesse valdkonda tunduvad meie arvates mõistlikud Soomes, need on juba hoo ho sisse saamas, kas Euroopa Liit peaks panustama samuti äh, kliimamuutusse, äh, keskkonna äh, tehnoloogiate arendamisse ning puhtasse keskkonda? aitäh, esitame selle küsimuse, küsimus jääb, kas investeeringud peaksid olema puhtale tehnoloogiale suunatud, pärast anname selle, meie paneeli liikmetele võimaluse vastata sellele küsimusele ja siis kolm, neli, seitse küsimus. austatud juhataja, kallid kolleegid, minu nimi on Atila Tirki, olen äh, Ungari parlamendist, tahaksin rääkida laenude ja stipendiumite proportsioonist meie arvates peaks meie, meil olema Euroopas õige lähenemine investeeringute edendamiseks ning selleks, seda saab tagada stipendiumite ja laenude õige kombineerimisega. stipendiumid, nõnda öelda stipendiumid aitaksid liikmesriikidel, kes on maha jäänud, järele jõuda. toetame majandustaastumise, majanduse taastamise plaani mis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta sügisel loodi ning toetame selle investeeringu eesmärke Euroopa strateegilise, strateegiliste investeeringute fondi eesmärke. me arvame, et sellised äh, nii-öelda toetused peaksid jääma alles äh, lisaks laenudele, sellepärast et äh, liikmesriikide arengutasemed on erinevad ning ühtekuuluvuse tagamiseks on selliseid toetuseid vaja Ungari tervitab Euroopa Liidu äh, strateegiliste investeeringute fondi, meie tahaksime seda kasutada täiendama äh, finantsinstrumendina. Äh, oleme nõus nende eelkõnelejatega, kes on öelnud, et aga taotluste esitamise protsessi tuleks lihtsustada. EFSi kohta on siin nii mõndagi öeldud, võib-olla ma annaksin siis meie esinejatele võimaluse reageerida nendele tähelepanekutele mm, siin mainiti EFSi läbipaistvust, läbipaistvuse kriteeriumid, siis äh, esitati küsimus äh, selle kohta, kas EFSi, EFSist äh, peaks investeerima rohkem puhta keskkonna problemaatikale keskenduvatesse ettevõtetesse. palun, suur tänu, mis puudutab biomajandust, puhast tehnoloogiat, siis ringmajandust äh, ja nii edasi, siis äh, loomulikult jah, äh, selles valdkonnas on potentsiaal suur, iseäranis COP kakskümmend üks ja Pariisi kokkuleppe valguses. Euroopa Liidul on ees suured väljakutsed selleks, et saavutada kõik need eesmärgid, milles kokku lepiti ja loomulikult seda ei tehta mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka teistes riikides, kes peavad samuti eesmärkide poole püüdlema. üle kogu maailma on sellel valdkonnal suur potentsiaal ning ma arvan, et komisjon on väga aktiivselt tegutsenud keskkonnamajanduse ning ringmajanduse vallas ning püüdnud samuti liikmesriike julgustada et liikmesriigid looksid sellise õhkkonna, sellise keskkonna, kus biomajandus tunneks ennast hästi ning saaks õitsele puhkeda. see on kindlasti üks tuleviku majandusharusid. mis puudutab EFSit, siis äh, tegelikult ma ei tahaks hakata EFSi üksikasju praegusel hetkel kommenteerima, need on ju Euroopa Liidu käes, äh, kuidas anda laene, kuidas äh, nii-öelda stipendiumi või toetusi, aga ma ütleksin, et EFSi peaks lisandväärtust tooma nii et ähm, tõesti loodaks investeeringuid, äh, mis on võib-olla natuke suurema riskiga kui äh, need, äh, mis on, on, kui need investeeringud, mis on tehtud investeerimispanga poolt, nii et see EFSI tõesti tooks lisandväärtust Euroopa Liitu ning tasuks ennast ära. see peaks samuti kaasa meelitama, ligi meelitama erasektori ja erasektori investeeringud. ja kui lubate, siis äh, mõned äh, sõnavõtjad rääkisid ka kaasavast majanduskasvust, OECD on äh, teinud kaasava majanduskasvu kallal palju tööd peame kaasava majanduskasvu puhul silmas seda, et kui me ütleme, et me peame tooteturu liberaliseerima, Äh, viima läbi struktuurilised reformid, et kui on vaja äh, reformida meie äh, tööturgu, siis on vaja ka toetavaid poliitikaid, mille abil kantakse hoolt nende inimeste eest, kes turu liberaliseerimise tõttu kaotavad oma töökohad. mõned ettevõtted, mõned inimesed lähevad pankrotti, nende, neid inimesi tuleks äh, koolitada, nende jaoks peaksid olema paigas toetusmeetmed, et ka neil oleks oma koht kuskil mujal tööturul. nii et hädavajalik on seda ette näha, äh, tagades haridus- ja koolitusvajadused nendele inimestele. see on üks osa meie süsteemide uuendusest, äh, uuendusprotsessist. seda tuleb kindlasti arvesse võtta selline oleks siis kaasav majanduskasv. proua von Hecht. suur tänu, juhataja, olen täielikult nõus OECD kolleegiga. tahaksin vaid kah, kaks tähelepanekut oma poolt, omalt poolt ka lisada, mis puudutab säästlikku majandust, siis ma arvan, et me ei peaks mitte ainult investeeringutele keskenduma, vaid peaksime rääkima äh, kogu keskkonnapoliitilisest tegevusest. praegu heitmetega kauplemise süsteem töötab puudulikult ning selleks, et asjad töötaksid nagu kord ja kohus, tuleb vaadata üle nii investeeringud kui siis reformivajadus heitmetega kauplemise süsteemis. Hollandis, kui me viime läbi kulutõhususe analüüsi investeeringute puhul, siis selgub, et tulemus ei olegi eriti positiivne, sellepärast et heitmetega kauplemise süsteem nullib kogu kasuliku mõju. nii et ma arvan, et neid asju tuleks vaadata koos. teine teema, kaasav majanduskasv. loomulikult väga palju räägitakse äh, ebavõrdsuse kasvust, Hollandis võib-olla natuke vähem esineb seda kui mujal, aga kui me vaatame statistikat, siis äh, ebavõrdsus tekib äh, haridussektori tõttu. haritud inimeste arv kasvab Äh, rohkem kui nõudlus. nii et, äh, et seda me peame arvesse võtma, et see võib tekitada teatavaid tasakaalu puudujääke. suur tänu. Te mõlemad rääkisite laiemalt äh, kui investeeringud, kutsusite üles ümberstruktureerimistööde kiirendamisele, haridus tõstatati siin jällegi, heitmetega kauplemissüsteem, mida tuleks üle vaadata, nii et annaksin nüüd jällegi äh, sõna meie saalis istujatele, kes äh, soovivad veel mõned viimased kommentaarid teha. lisaks äh, investeeringutele, lisaks EFSile tuleb töötada ka teiste asjade kallal, see on tõsi. kas soovite seda valdkonda kommenteerida, teil on vabadus öelda, mida, mis teie arvates on oluline lisaks investeeringute päevakorrale? härrasmees esireast, palun. mul on üks küsimus äh, avalike investeeringute kohta proua Kiviniemile proua Kiviniemi, te rääkisite, et avalikud investeeringud peaksid kasvama, teie Hollandi partner aga on rohkem skeptiline. Hollandis äh, Ah, nõuame me neli koma viis protsenti ähm, kasumimäära avalikelt investeeringutelt, sellepärast et meie riskipreemium on kolm protsenti. ja see on siis äh, maksumaksja seisukohast oluline ähm, ja seetõttu ei ole mitmed projektid maksumaksja seisukohast äh, kasulikud. kas riskipreemium kolm protsenti äh, avalikelt investeeringutelt on mõistlik ja kui, kui nii, siis kuidas äh, on see seotud teie üleskutsega suuremateks avalikeks investeeringuteks selleks, et avalik, et majanduskasvu edendada? Äh, jah, lugupeetud juhataja, aga ma tahtsin öelda, et kui me räägime lühiajalistest meetmetest, siis väga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides äh, ning ka ühiste meetmete puhul Euroopa, euroalal äh, oleks see võimalik, euroala majandust, selle abil oleks võimalik euroala majandust edendada ilma võlamäära tõstmata, investeeringuid on selleks vaja, aga ma toonitaksin veel, need ei peaks olema ükskõik millised investeeringud, investeeringuid tuleks põhjalikult analüüsida, nii et nad tõesti tooksid majandusele kasu ning ka pikemas perspektiivis äh, nii-öelda teeksid head selles mõttes peaksid olema tingimused väga kõrged ja investeeringud peaksid olema sellised, mida tehtaks niikuinii nii, võib-olla paari aasta pärast, kuid et praeguseid olusid silmas pidades võib-olla tehtaks neid lihtsalt varem, ühesõnaga hinnaalanduskriteeriumite osas ei tuleks mitte mingil juhul teha. ja struktuurilised reformid, neid tuleb ka kindlasti läbi viia, aga see ei ole üldse minu peamine sõnum, minu peamine sõnum on, et see struktuuriline reform on vajalik ja Euroopa tasandil ka ühtse turu süvendamine on hädavajalik. ja ütlesite veel, et tegutseda tuleb kiiremini, eks ole. kas keegi soovib veel midagi lisada? kas mõnel rahvasaadikul on veel midagi öelda? kui keegi ei lehvita, lehvitab. koht nelikümmend üks. ma tahan öelda, olen Austria parlamendis, tahan öelda, et investeeringud on oluline, aga oluline on ka majanduskasv. jah, äh, investeeringud äh, ettevõtlusesse, äh, investeeringuid ei tehta, kui ei ole nõudlust. ja, ja äh, sellepärast, et lihtsalt ostujõud on väike, nii et sedagi peab arvestama. Äh, tarbijate ostujõud on täpselt sama tähtis aspekt. Äh, see on poliitika, mis soodustab investeeringuid, jah, selleks, et rohkem ettevõtja saaks tooteid müüa, on vaja ka eksporti e, soodustada. nüüd investeeringud avalikku sektorisse, e, siin ma tahaksin Läti kolleegi kiita, e, kes rääkis Riigipanga poolsest finantseerimisest ja kust tuleb see raha siis investeeringutest, miks on vaja refinantseerida erapankasid? asjad praegu ei toimi. ma saan, mõistaksin seda, kui pangad ja raha, mis seal on äh, hoiuste näol, äh, kui seda saaks kasutada, aga nii need asjad ei toimi. Äh, sest ma ei saa aru, miks me peame ennast erapanga kaudu kaudu finantseerima, kui me saame seda teha ka Riigipanga kaudu. ja riik saab ju võlakirju välja anda ja tema saab ju ähm, maksuraha kodanikelt. Äh, maksud tulevad tööjõust, nii et äh, riigipank saaks samuti äh, igasuguseid info, investeeringuid finantseerida ja selle eest intresse küsida ja siis see raha läheb äh, ka ju tegelikult kõik äh, klientide, tarbijate kasutusse ja teine võimalus, kuidas äh, et väärtpabereid, võlakirju välja anda, mingeid skp võlakirju näiteks, selle peale peaks ka mõtlema. sest see on, siis ka ju aitab kaasa majanduskasvule. jah, Läti kolleeg jah, pani mind sellest kõigest mõtlema, kuidas Austrias riigipankade kaudu investeeringuid teha. jah, ma tänan, toetatakse Läti kolleegi ja teised samas raputasid pead, ei, seda me küll ei taha. nii et väga hea, et meil on ka erimeelsusi mõnedes küsimustes siin. nii et ma teen ettepaneku, et me lõpetame oma arutelud nüüd ja lühidalt enne kui ma sõnajärje jälle annan Toomas Hendelile, tahaksin välja tuua mõned teemad, mida me täna hommikul siin arutasime. ja Toomas siis võtab kokku meie täna pärastlõunase töö. me rääkisime Euroopa Liidu liikmesriikide majanduste lähenemisest ja näis, et oldi üsna ühel meelel. meie majandused tuleb lähendada, sest see on peatähtis selleks, et meie majandus- ja rahandusliit pikemas perspektiivis edukaks osutuks me arutasime, kui suurt solidaarsust on vaja, et see lähenemine toimuks, milliseid reegleid tuleb järgida ja kellel lasub vastutus selle eest, et tõesti reegleid ka järgitakse. me rääkisime ka sellest, kuidas seda protsessi kontrollida demokraatlikult ja kuidas seda juhtida demokraatlikult. viie presidendi aruanne annab meile mõningaid suuniseid eh, selle kohta, millised algatused on tulemas, aga te, tõstatab ka uusi küsimusi ja uusi dilemmasid nii et alati, kui mingid majanduslikud ja poliitilised väljakutsed tulevad, ükskõik millised need ka ei oleks, me peame nendega toime tulema üheskoos, meil on vaja üheskoos need probleemid lahendada. seda nii täna kui ka tulevikus, me peame mõtteid vahetama ja tänu sellele meil tekib ühine arusaam ja lähenemisviis. ja ma olen veendunud selles, et arvamuste vahetus nagu siin täna on peatähtis selleks, et mitte ainult toimuks majanduslik lähenemine, aga ka poliitiline. ja enne kui ma annan sõnajärje oma kaas-, eh, koosoleku juhatajale Hela Hendelile, tahan südamest kõigepealt teda tänada ja teiselt poolt tänada Euroopa Parlamendi selle eest, et täna meid siin võõrustasite. jah, kallid kolleegid, me jõuame oma parlamentidevahelise kohtumise lõpule aastal kaks tuhat kuusteist, vähemasti esimene osa on läbi. ja lubage, et ma teen omalt poolt paar märkust. jah, on võimatu nii siin kiiresti kokku võtta, mis meil viimasel kahel päeval on toimunud, aga te teate, et mina olen Euroopa Parlamendis tööhõivekomisjoni esimees ja ma teeksin ühe märkuse seetõttu, mis minu jaoks on oluline. jah, üks neljandik Euroopa kodanikke elab allpool vaesuse piiri Euroopas. see tähendab seda, et minu jaoks on see kõiki läbiv teema, kui me räägime investeeringutest. jah, ma ei pea silmas seda, et me peaksime dogmaatiliselt lähenema, kas meil on vaja avalikke investeeringuid või erainvesteeringuid, jah, EFSI kaudu investeeringud, Junckeri plaani kaudu investeeringud Äh, Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriikide tasandil, ükskõik kus neid tehakse, nad peavad tagama meile tööhõive, et inimesed saaksid normaalselt elada, et neile ei peaks toetusi maksma, et nad ära elaks. ja seda teha niimoodi, et meie sotsiaalsüsteem üle koormatud ei saaks. jah, ja ma arvan, et meil on vaja tulevikus rohkem mõelda selle peale, mis toimub Äh, meie tööturul, nimelt milline on meie töötajate kvalifikatsioon. jah, Euroopas on väga suured erisused, äh, kui kõneks on inimeste kvalifitseeritus ja näiteks IT-pädevuse teema. kui äh, meile ütlevad uurijad ja mänedžerid, et nüüd toimub neljas tööstuslik revolutsioon ja IT-oskusi on eriti vaja, siis me peame oma ühistes jõupingutustes Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriigi tasandil koondama tähelepanu sellele, et tõesti selle tulevase tööhõiveks vajalikke oskusi suurendada ja sellega inimeste konkurentsivõimet tööturul suurendada. ja kolmas märkus, eh, naljatamisi mõlemad referendid siin rääkisid jah, bürokraatlikust koormast. ma tahan neid ainult paluda, et see bürokraatlik koorem, et selle mõistega eh, palun ärge katsuge minna eh, tööhõive ja sotsiaalnõuete eh, ettekirjutuste kallale, sest kakskümmend kaheksa liikmesriiki on nendes kokku leppinud. jah, mõnedes riikides tahetakse lausa lammutada need koost, näiteks Kreeka puhul kui majandus ei osutunud nii edukaks, nagu tahtnuks. nii et kui me tahame tulevikku ehitada, kujundada Euroopas, siis peame täna rohkem kui varem koondama tähelepanu öö, eh, oma poliitiliste ja majanduslike jõupingutuste puhul eh, sellele, et inimesed kaasata, et inimesed jälle hakkaksid uskuma Euroopasse, nad mitte ainult vähem ei usu Euroopasse, vaid äh, ikka vähem ja vähem eh, usuvad nad ka poliitika võimekusse protsesse ohjata ja demokraatia eh, võimalustesse, nii et see peab olema meil kogu aeg silme ees Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriikides. järgmine kord kohtume Bratislavas, Slovakkia kolleegid plaanivad juba järgmist konverentsi. Eh, see toimub oktoobrikuu teisel poolel nii et ma soovin teile kõigile eh, praegu head koduteed ja mõelge nende arutelude peale, mis meil kahel viimasel päeval siin toimusid, nii et järgmise kohtumiseni.